Pan przewodniczący! Good morning. tere hommikust, kallid kolleegid. tere hommikust kõigile. istung jätkub. esimene päevakorrapunkt täna härra Vidas, Vidal Quadrase raport gaasivarustuse kindluse kohta. ja annaksingi siis kohe sõna meie raportöörile. härra Vidal Quadras, palun. suur tänu, härra president